kohaselt artikli kolmteist alla langevad ainult need platvormid, kes teavad, et nad kasutavad teiste omandit ja teenivad sellega väga suuri summasid. lõppude lõpuks äh, suubub see kõik küsimusse, kuidas oleks võimalik seda tehniliselt äh, reguleerida platvormide puhul, kuhu on võimalik kõik üles laadida, et neil platvormidel oleks ka vastutus, et nad käiksid teiste omandiga äh, vastutustundlikult ümber ja peaksid sellest lugu. see on see, mis on äh, täna küsimuse all. me oleme loonud äh, väga hea aluse teha edusamme selles vallas äh, ning anda ka liikmesriikidele suuniseid selle kohta, kuidas edasi tegutseda ja seetõttu arvan, et me oleme valinud õige tee, et leida tasakaal omandiõiguse, sõnavabaduse ja digitaalse maailma vahel aitäh. nüüd ma annan äh, sõna siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni esindajana härra Tantile. aitäh, proua juhataja, härra volinik, kolleegid. see, et meil on vaja Euroopa autoriõiguse reformi, arvestades digitaalset revolutsiooni, see tundub väga selge see direktiiv paneb paika põhimõtted, mida parlament on aastate jooksul korduvalt toetanud, eriti see, mis puudutab platvormide vastutust ja suuremat võrdsust majandusvaldkonnas see, et viimaste paari päeva jooksul on meedia pommitanud meid, üritades meid tähelepanu, meie tähelepanu juhtida kõrvale kahele pea, kahelt peamiselt teemalt täna. selle direktiiviga ei käi kaasas äh, tsensorlus ja ei piirata ka võrgustiku vabadust, mida me kavatseme toetada, see ei mõjuta VKE-sid ja sellel ei ole mõju ka teadmiste levitamisele, mis on, äh, on, ei taotle tulu. Äh, see, mis mida see puudutab, on konkreetselt nende isikute huvid, kes tahaksid, et võrk oleks metsik lääs, mida domineerivad nende oma suured platvormid. uued reeglid tahavad lihtsalt anda õiglast äh, tasu loojatele ja autoritele, kes on Euroopa kultuuri selgrooks ja seetõttu meie majanduse võtmeosaks. aitäh! aitäh ja nüüd äh, volinik Gabriel, palun! suur tänu! lugupeetud raportöör, lugupeetud variraportöörid, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. kõigepealt tahaksin teid tänada, tänada teid äh, konstruktiivse mõttevahetuse eest, mis on toimunud viimase kahe ja poole aasta jooksul direktiiv, mis käsitleb autoriõigusi digitaalsel turul, on üks oluline element meie ühtses digitaalses turus ja Euroopa Komisjon tõdeb rahuloluga, et meie esialgne lähenemisviis on leidnud kinnitust. kallid kolleegid, tegemist on Euroopa kultuuri jaoks väga olulise hetkega, meie digitaalse kultuuri jaoks, meie Euroopa väärtuste jaoks olulise hetkega. uus autoriõiguste direktiiv aitab meil saavutada meie ühiseid eesmärke ja ajakohastada meie autoriõiguste süsteemi nii, nagu see sobib kahekümne esimesele sajandile me tahame, et meie Euroopa väärtused jääksid püsima, seda soovivad autorid, toimetajad, filmiprodutsendid ja kasutajad, raamatukogud ja nii edasi ja nii edasi, kogu loomesektor soovib seda. see tugevdab tehisintellekti võimalusi ning muudab kultuuri kättesaadavamaks meie kodanikele. esimest korda Euroopa Liidu õiguse ajaloos on loojal kaitsemeetmed, mis tugevdavad tema läbirääkimiste positsiooni ning aitavad neil saada õiglast tasu. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kõik autorid on suunanud oma pilgud meie poole Euroopa Liit peab nüüd oma lubadust pidama. me peame meie kultuuri alal hoidma ja selleks peame me oma loomesektorit toetama, selleks, et äh, meie demokraatia jaoks jalule, peame toetama oma ajakirjanikke ja see ettepanek, mis on teie ees, on tasakaalustatud, aga ka ambitsioonikas. siin on erinevad huvid hästi tasakaalustatud, autorid, loomesektor ja teised omanikud saavad õiglase hüvituse ning äh, teenusepakkujatele avaldatav mõju on proportsionaalne. kasutajatel on äh, sõnavabadus, mis äh, on kaitstud ka selle ettepanekutega, panekuga komisjon avaldab omalt poolt deklaratsiooni spordiürituste korraldajate kohta, mis äh, saadab direktiivi vastuvõtmist ning äh, on täienduseks meie õigusloomelistele dokumentidele. niisiis, äh, daamid ja härrad, ootan põnevusega teie seisukohti ning loodan kogu südamest teie toetusele autoriõiguste direktiivile, et me saaksime koos saata tugeva sõnumi oma loomesektorile, oma autoritele, oma väärtuste kohta. aitäh! aitäh, volinik ja nüüd ma annan sõna üheks minutiks härra Krasno Tepkile, kes võtab tööstuse komisjoni nimel sõna. suur aitäh! autoriõiguste direktiiv on vajalik, me kõik teame selle vajalikkusest. kui infosoki ja e-kommerts direktiivid võeti mõnda aega tagasi vastu, siis nüüd tundub, et nad on juba ajast maha jäänud, mõneti nad moonutavad turusuhteid ohtlikult, nii et esialgsel vaatamisel tundub, et see asi on ilmselge, aga see direktiiv seda ei ole, seda on manipuleeritud, sellest on saanud sõjatanner tohutute korporatsioonide vahel ja paljud inimesed on mõlemal poolel läinud barrikaadidele, nii äh, e-kaubanduse gigandid kui ajakirjandus äh, on seda teinud äh, ja nad ei ole hoidnud raha kokku Nad on manipuleerinud inimesi, kelles, kes kahjuks on sellist tüüpi väljapressimisele ohvriks saanud. on teadlasi, haridustöötajaid, teatrilavastajaid, muuseumitöötajaid, loovkunstnikke, kes ootavad, et see küsimus leiaks lahenduse, aga keegi ei kipu neid mainima ma arvan, et sellel parlamendil ei ole võimalik siin küsimuses mõistlikult otsustada ja ma arvan, et me peaksime suunama selle küsimuse edasi järgmisele ametiajale. aitäh, kultuurikomisjoni nimel üks minut, härra Žülo, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja selle teksti, sellest tekstist ja selle eelistest on räägitud väga palju, tegelikult on üks küsimus ainult, mida see, selle kohta, mida see hääletus tähendab Euroopa jaoks, nüüd oleme me digitaalvaldkonnas olnud liidri rollis, eeskujuks kogu maailmale, täna on meie valik selge, kas me kinnitame oma liidripositsiooni või loobume sellest täielikult kolmepoolsete läbirääkimiste kokkulepe ei ole selline koht, kus saavad kõik valida, mida soovivad, aga, aga meil on kas kõik või mitte midagi ja selle kokkuleppe õõnestamine tähendaks äh, kahva äh, õõnestamist. Mm, äh, sellest ei ole kasu mitte kodanikele ega tarbijatele, autoritele, vaid ainult kahvale autorid kas saavad kasu Äh, kas äh, sellest, kui nende sisu on kaitstud ja tänane hääletus äh, tegelikult püstitab ainult selle küsima, kas jah või ei, on platvormidel vastutus meie ühiskonna ees. ainult sellele küsimusele peavad kolleegid vastama lähtuvalt oma südametunnistusest ning vastus on minu jaoks selge nüüd üks minut härra Booni kodanikuvabaduste komisjoni nimel. artikkel aitäh, artikkel kolmteist oli kõhkluste allikaks algusest peale, seetõttu oli meil vaja selget õiguslikku kompromissi, mis ühendab autorite, platvormide ja kasutajate õigused. internet ei ole lihtsalt viis, kuidas pääseda ligi kuulsate autorite, ajakirjanike tööle, vaid see on ka loov koht kus digitaalsed loovtöötajad äh, igapäevaselt töötavad, äh, on vale öelda, et ei ole mingit üldist jälgimiskohustust, sest äh, siin on kohustus kontrollida kõike, mis kuulub litsentsi alla. kui te edendate oma toodet pastišina ja pastiš on vastuvõetav, siis ma, kas masinfilter selle pastišiga ära tunneb? lõppkokkuvõttes on see platvormide vastutus, nad on, kavatsevad olla väga ettevaatlikud, nad ei taha, et ettevõtted hakkaksid otsustama, mis on vastuvõetav sisu. ja trahvide tõttu muututakse liiga ettevaatlikuks. minevikus on sellist asja kutsutud tsensorluseks. digitaalajastul on see viga, aga see on selline viga, millel on äh, massiivsed tagajärjed. mina pooldan seda, et kustutatakse artikkel kolmteist ja ainult sellisel juhul saan ma hääletada nende väga heade asjade eest, mis on siin raportis ja ma tahaksin tänada Akselit eh, tubli töö eest, mis on siin tehtud, sest me oleme peaaegu õigesse kohta välja jõudnud. aitäh! kolleegid, ma olin veidi paindlikum komisjonide kõnelejatega ja raportööriga, aga enam ma rohkem paindlik ei ole. härra Soboda, teil on poolteist minutit. Eh, aitäh, juhataja proua volinik. Euroopa Liit vajab autoriõiguse reformi, meil on vaja leida uus tasakaal kasutajate, autorite ja platvormide huvide vahel ning ka teiste huvide vahel digitaalne ajastu on käes, kahekümne esimene sajand ja seetõttu mul on hea meel, et see autoriõiguste ettepanek äh, on teinud uusi ettepanekuid selles, kuidas kaitsta loovtöötajate huvisid, kultuuripärandit. mul on hea meel, et see ettepanek kinnitab üle eh, väljaandjate õigused, aga on valmis eh, võitlema ka parasiitidega, platvormidega, kes varastavad autoriõigusega kaitstud sisu mõned on seda ettepanekut kritiseerinud, nad ütlevad, et see saadab, eh, et see hakkab tsenseerima internetti, aga tõeline internetitsensorlus on midagi teistsugust. oleks tsensuur, kui takistataks andekatel autoritel ja kunstnikel elatist teenimast internetis. kui loodaks keskkond, kus nad peaksid töötama poes või taksot juhtima ja saaksid oma loovtööd teha äh, alles pärast töölt koju tulekut see oleks tõeline internetitsensorlus. mina isiklikult äh, olen rahul kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusega, sellega rohkem rahul kui esialgse komisjoni ettepanekuga. aitäh, proua Geeringer de Ödenberg, äh, üks minut, palun. aitäh viimased kaks aastat oleme me arutanud erinevate artikkel kolmteist versioonide üle ja nüüd on kindel, et see tekst muudab internetti nii, nagu me teda tunneme ja sellel on äh, suur negatiivne mõju sellele, kuidas inimesed jagavad ja hangivad teadmisi. meil kõigil oli üks äh, suurepärane eesmärk, aidata autoreid ja esinejaid, aga lõppkokkuvõttes ei suutnud me saavutada tasakaalu kõigi äh, asjaga seotud kunstnike huvide vahel ja see on suur viga ja seetõttu ainuke valik, mis meil praegu on, on kustutada ära artikkel kolmteist. see on miinimum selleks, et see direktiiv ei oleks enam nii hukutav meie kodanikele ja digitaalsetele ettevõtetele, kes äh, on selle vastu Euroopa pealinnades. mandaat, mille me Euroopa Parlamendilt saime, selgelt kaitses äh, ja arvasid välja Euroopa VKE-d selle artikli kolmteist äh, kohaldamisalast, aga kahjuks asjad enam niimoodi ei ole seetõttu on neil kohustus osta äh, kulukat tehnoloogiat, mida hetkel toodavad ainult Ameerika gigandid. hetke tekstis äh, kõik kommertsveebileheküljed, mis lubavad kasutajatel äh, sisu edastada, sunnivad neid ostma litsentse kõigi tulevikus üleslaetava osas. vabandust, ütleb juhataja, ma katkestan teid, aga ma hoiatasin teid. on esitatud äh, sinine kaart härra Roodelt, kellel on aga ka kõneaeg, nii et ehk saab ta selle küsimuse käsitleda oma kõne ajal. sinised kaardid äh, antakse nendele, kes debatis seotud ei ole. härra Karim, palun, poolteist minutit. proua juhataja, proua volinik, kõigepealt tahaksin õnnitleda Akselit väga head töö eest, et see kaust jõudis sellesse etappi. kolleegid, minu prioriteediks on kogu aeg olnud tagada, et õiguste omanikud ja loojad saavad jätkuvalt teenida elatust, elatist äh, loomemajanduses ja et nende eksklusiivsed majandusõiguses, kaasa arvatud selle töö edastamine avalikkusele, oleks kaitstud. see oli äärmiselt tubli, äh, oluline, arvestades neid uusi ärimudeleid ja platvorme, mis on endaga kaasa toonud ebavõrdse mänguvälja tegemist ei olnud lihtsate läbirääkimistega, aga ma olen rahul, et minu konkreetne eesmärk sai saavutatud ja et vajalikud turvameetmed on nüüd paigas. seetõttu ma toetan äh, tulemusi tänastel hääletustel, arvestades neid edusamme, mis on tehtud ja sinna hulka kuulub äh, näiteks see, et teksti ja andmete otsimine on võimalik äh, ettevõtluse huvides igal pool Euroopa Liidus esimest korda. artikkel üksteist sai läbirääkimistel paremaks, nii et ka väljaandjate tööstuse tulevik on tagatud, see õigus kohaldub ainult äh, sõnadele ja tekstijuppidele, mida jagatakse internetis. artikkel kolmteist teeb selgeks, et platvormid, äh, kes peavad äh, seda infot avalikkusele edastama, need, nad ei saa enam seda turvapaika ja peavad jagama seetõttu neid tulusid, mille nad saavad autoriõigusega kaitstud loometöödest ja see nimekiri jätkub ja me oleme suutnud siiski säilitada paindlikkuse liikmesriikidele, see on ka äärmiselt oluline ja et ei tule mingit äh, üldist äh, kasutajate jälgimist, nii et sõltumatult sellest, mida mõned äh, platvormid on üritanud öelda ja milles avalikkust veenda, siis see on olnud puhtalt eksitav valeinformatsioon ja see parlament avaldab vastusurvet sellise, selliste tegevuste vastu. Sorry, Mr vabandust, härra Roode tahab siiski midagi öelda. jah, ma seda tõesti soovin, sest minu arvates on absurdne, et te ei luba debatti. kogu maailm vaatab meid täna ja kõik tulevad täiskogu saali siia, hoiavad käes omaenda isetehtud kõnesid, aga sellistes olulistes küsimustes meil debatti ei ole, sest et teie takistate seda minu arvates see ei ole mõistlik ja ma arvan, et see ei ole ka õiglane. vabandust küll. jah, mulle väga meeldiks, kui kõik saaksid kõneaega. ma tean, et inimesed on siin kojas, kes ei ole nimekirjas ja tahavad sõna võtta, teie aga olete kõnelejate nimekirjas, ma pean siin ise otsustama ja see on siin vaba mikrofoni osa prioriteediks, kui te tahate, et see debatt kestaks pikem, et oleks arvamuste vahetus, jah, siis olen ma sellega valmis, selleks valmis, aga siin võib tekkida ajakavaga siiski probleeme, ma loodan, et te mõistate minu otsuse põhjust ja te saate äh, ära öelda selle, mida te soovisite, siis kui teil on kõneaeg, aga ma jah, saan teist aru. härra Kavada nüüd pool, kaks minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja. täna hommikul on ajalooline hetk esimest korda. meie mandril tuleb kokku parlamentaarne assamblee selleks, et saavutada tasakaalu suhteid suurte internetigigantide kahva vahel ja nende vahel, kes äh, annavad äh, kahvale elatist, ajakirjanikud, äh, loomesektor. miljardeid eurondeid, eurosid ja seitse miljonit inimest töötavad selles valdkonnas ja nad on ohus nende ebaõiglaste finantssuhete tõttu see on väga ohtlik hetk. ajakirjandus äh, on lagunemas ja keegi ei tea, kuidas olukorda päästa. ajakirjandus, kallid kolleegid, ajakirjandus, lugupeetud juhataja, on meie demokraatia alustala. kui meil ei ole enam vaba ajakirjandust, kui meil ei ole enam ühtegi ajakirjanikku Google'is, Vikipeedias, ja mujal, siis ei ole meil enam infot, on ainult kuulujutud ja libainfo, nagu me oleme kuulnud viimastel kuudel väga palju. see tekst on meie ainus õlekõrs, õlekõrs meie loomesektorile, ajakirjanikele Euroopas, see on meie ainus võimalus saavutada taas tasakaal ning kaitsta selle sektori tulevikku ja seetõttu peame hääletama selle teksti poolt, peame hääletada, hääletama plokis äh, keelduma kõikidest muudatusettepanekutest, äh, võtma selle teksti tervikuna vastu, see on ainult esimene samm soovitud tasakaalu suunas. meile räägitakse tsensuurist, filtreerimisest, äh, Vikipeediast, äh, Vikipeedia on kaitstud selle tekstiga, mingisugust filtreerimist, tsensuuri ei tule. miks üldsegi need mõtted on siin lagedale tulnud, sellepärast oleme me jõudnud siia, et esimest korda viisteist aastat oleme siin olnud, viisteist, viieteist aasta jooksul esimest korda on meid pommutatud, pommitatud suurte finantsgigantide poolt, kes tahavad äh, meie tegevust kontrolli alla saada, me peame hääletama selle teksti üle koos, muidu on sellel sammul väga tõsised äh, tagajärjed kogu Euroopa mandri jaoks. kallid kolleegid, vabandust. mul on juba kaksteist vaba mikrofoni soovu ja neid tuleb juurde, nii et pidage kõne ajast kinni, proua Reeda, kolm minutit. lugupeetud daamid ja härrad, selle arutelu juures autoriõiguste üle on kolm asja, mis on Äh, ebatavalised. kõigepealt kakssada tuhat inimest on sel nädalavahetusel demonstreerinud selle reformi vastu, viis miljonit on allkirjastanud petitsiooni üleslaadimisfiltrite vastu. mitte kunagi ei ole olnud sedavõrd laialdas protesti Euroopa Liidu direktiivi vastu. teiseks, mitte kunagi ei ole see koda protesti nii järjekindlalt eiranud. juba suvel algas massiivne desinformeerimiskampaania valijate suunas. selle asemel, et tegeleda kriitikaga, äh, külvati iga kriitiline hääl üle äh, solvangutega. levitati kuulujutte, et äh, e-kirjad, mis tulid valijatelt, on tegelikult robotid. Euroopa Komisjon väitis, et kriitikud on lihtsalt pööbel ning CDU delegatsiooni juht väit-, väitis koguni, et, et et meeleavaldajad on kinni makstud, kõik need väited on lihtsalt välja mõeldud ja need on väga, äh, seda on väga lihtne tõestada. ning selle kõik hävitasid mõned üksikud lobigrupid ja neid levitasid mõned päeval lehtede, mõnedes päevalehtedes, kes loodavad kasumit sellest reformist. paraku aga see, paraku see desinformatsioon ka toimis. hoolimata sellest, et me näeme pilte massilistest meeleavalduste, arvavad mõned kolleegid endiselt, et need e-kirjad ei tule päris inimestelt, päris valijatelt. arvatakse, et kogu see kriitika tuleb lihtsalt Ameerikast, hoolimata sellest, et ülesaamisfiltreid on kritiseerinud erinevad andmekaitse inspektorid, ka ÜRO sõnavabaduse mm, eriraportööri, erinevad Euroopa uurimiskeskused ja kolmandaks mitte keegi, mitte ükski eh, fraktsioon ei pea tegelikult seda reformi mõistlikuks, mitte keegi ei taha poliitilist eh, vastutust üle võtta nende filtrite eest, mis tulevad eh, paratamatult seoses hetkel kolmteist, aitäh. ja ma ootaksin nüüd hetke, lugupeetud juhataja, kuni kolleegid siin rahunevad, nii et ma saan jätkata oma kõnet. kolleegid, härra Prokk, palun praegu on sõna kolleeg Reedal, nii et palun pidage sellest lugu, et sõna on praegu kolleegil, kes kõneleb. mitte keegi Saksamaa valitsusest ei taha võtta üle vastutust üleseadmisfiltrite eest, mit-, isegi mitte kantsler Merkel. aga sellegipoolest soovib Saksamaa valitsus selle hääleda ja me teame eilsest, miks see nii on, sellepärast et äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung on avastanud, et Saksamaa ja Prantsusmaa lihtsalt äh, on omavahel kokku leppinud, et äh, Saksamaa lepib üleslaadmisfiltritega ja Prantsusmaa äh, vastasuks siis Nord Streamiga. juhataja, palun tõesti, et lastaks kolleeg Reedal lõpuni kõneleda kõige traagilisem kõige selle juures on asjaolu, et esimene põlv, kond, kes ähm, esimest korda osaleb sel aastal Euroopa valimistel, saab kohe õppetunni, et protestidel ei ole mitte mingit mõtet, poliitikas lihtsalt levitakse valesid inimeste kohta, kes protesteerivad ning argumendid ei loe mitte midagi, küsimus on geopoliitilistes äh, huvides. ja see kogemus, see tunne, et nad on võimetud, see mõjutab neid kogu eluks. kolleegid, me ei saa niimoodi poliitikat ajada, see direktiiv ei tohi ilma muudatusteta äh, jõustuda, see oleks tõeliselt hävitav, mis puudutab vabadust ja mitmekesisust veebis ja see röövib usalduse poliitikasse kogu ähm, äh, tervelt ähm, äh, generatsioonilt, aitäh. härra Kasparil on küsimus teile, kas te olete valmis vastama? härra Kaspari, palun. Sehr geehrte Kollegin Reda, habe ich Sie lugupeetud kolleeg Reeda, kas ma sain teist õigesti aru, et te süüdistate mind selles, et äh, olen öelnud, et meeleavaldajad, äh, et olen öelnud, et meeleavaldajad on kinni makstud. kui see tõesti nii on, siis äh, tahan täpsustada, mida ma tegelikult ütlesin ja palun tõesti, et te kuuleksite minu sõnumit, ei paneks mulle sõnu suhu ma ütlesin nimelt, et ilmselgelt püütakse nüüd ka äh, Ehm, kinni makstud meeleavaldajatega autoriõiguste direktiivi mõjutada ja seda ma päri-, sellega ma päris kindlasti ei mõelnud neid tuhandeid noori inimesi, kes äh, läksid äh, tänavatele ja kasutasid võimalust meelt avaldada. härra Kaspari, aitab, aitab. mida übe-? ja kõnelejal puudub mikrofon. härra Kaspari, kolmkümmend sekundit on teie, teil küsimuseks. Te ütlesite, mida te tahtsite öelda ja nüüd on proua Reedal võimalus vastamiseks, kolmkümmend sekundit on teie kõneaeg ja meie lähtume kodukorra sätetest. proua Reeda. kõnekaspari, te ise ka lugesite täpselt selle ette. Te ütlesite, et kõik meeleavaldajad on kinni makstud, te rääkisite neljasajast viiekümnest eurost, me kuulsime seda kõik, nelisada viiskümmend eurot, millest te rääkisite, ja EDRI, mis on kodanike äh, organisatsioon olevat äh, äh, siis kasutas seda raha selleks, et saaksid ähm, oma liikmed Brüsselisse viia ja täpselt sama toimub ka teiste organisatsioonidega, kes toovad samuti oma liikmeid Brüsselisse, selleks kulutatakse raha, see ei tähenda, et tegemist on kinni makstud äh, meeleavaldajatega. härra Roode, kas teil on jällegi, kas teil on nüüd kodukorda puudutav küsimus? ma proovin seda olukorda lahendada. Teil on üks kõneaeg, sõn-, üks minut kõneaega hiljem, härra Roode, kas te tahate selle minuti ära kasutada praegu küsimuse esitamiseks? okei okay.. Please, sir. I would allow. ta valetab, ta valetab täiskogu saalis ja te ei lase mul küsimust esitada talle, see on täiesti absurdne. ma saan aru teist, ma kuulen teid aga ma püüan kanda hoolt selle eest, proua Reda, istuge teie, ma püüan kanda hoolt selle eest, et need inimesed, kes on siia saali tulnud varahommikul kohale, et vabal mikrofoni voorus osaleda, saaksid seda teha. kuna teie kogu aeg katkestate meie sõnavõtte, kas te olete siis valmis, proua Reeda, vastama lühikesele küsimusele härra Roodelt ja edaspidi palun austage minu otsuseid, härra Roode. kolmkümmend sekundit praegu. To... suur tänu, tahtsin teilt lihtsalt küsida, et kus see üleslaadimise filter on, proua Reeda, kus see üleslaadimise filter on? täiesti konkreetselt tekstis, kus see on? palun vastake. lugupeetud kolleeg Roode, tekstis on öeldud, et platvormid peavad ähm, takistama sisu üle üleslaadimist, nad võivad küll püüda saada litsentsi, kuid ähm, autoriõigusomanikud ei pea neile litsentsi andma, nad võivad nõuda äh, Äh, üleslaadimisfiltri kasutamist, see on täiesti selgelt tekstis kirjas. kallid kolleegid, nüüd annan sõna härra Mastalkale pooleteiseks minutiks. suur tänu tänane täiskogu tundub nagu maailmakarika finaal pigem ja mitte, mitte ratsionaalne parlamendi mõttevahetus ma arvan, et me kõik tunneme suurt kergendust, kui selle teksti üle on hääletus juba toimunud, sõltumata sellest, milliseks see tulemus kujuneb. olen artiklitega üksteist ja kolmteist eri meelel, aga meie selja taga on nüüd kaks ja pool aastat raskeid läbirääkimisi ning kõik teavad, et see tulemus ei ole mulle rõõmu toov ning soovitan, et meie fraktsioon hääletaks selle vastu. lasime käest ära ainulaadse võimaluse autoriõigusi kaasajastada niiviisi, et me toetaksime meie loomesektorit, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. selle eest, selle asemel on meie ees ettepanek, mis interneti tsensorlusele kaardid kätte mängib, tsensori kas rakendab tsensorlust jututubade suhtes ning pärsib kõiki sotsiaalvõrgustike võimalusi, see on interneti lõpp meie jaoks, sellise interneti lõpp, nagu me tunneme. ma võin mitmeid näiteid tuua, aga paraku aega ei ole selleks. lisaks sellele ma usun, et kui kolleegid hääletavad täna selle teksti poolt, kui nad hääletavad selle teksti poolt, siis äh, see on hoop tuhandetele kodanikele, kes äh, sa-, on saatnud meile meile, kes on tulnud tänavatele meelt avaldama, Euroopa Parlament näitab sellise otsusega, miks on üha rohkem neid liikmesriike, kes Euroopa Parlamenti kui institutsiooni suhtuvad skeptiliselt. see on meie ülbuse ja võimu vaatemäng, kui me teeme midagi sellist, mida kodanikud ei taha. aitäh. härra Arnold, palun kaks minutit meile tehakse väga suurt lobitööd mõlemalt sidusrühma poolelt. ühelt poolt ma kuulen paljudelt kodanikelt, äh, et nad tulevad muretama interneti tuleviku poolt ja teiselt poolt siis äh, reklaamitööstus ja nii edasi ja nii edasi, kes äh, võitlevad selle poolt ärge arvake, et äh, loomesektor täielikult toetab seda õigusakti, ei. aga suured tegijad on need, kellel on rohkem raha, et lobitööd teha ja mind huvitavad rohkem minu valijate hääled ja seisukohad, tavainimeste seisukohad ja mitte tagatreplejate seisukohad, kellele makstakse selle eest, et äh, nad mõjutaksid meie mõtteid. meil on vaja tasakaalu loomesektori autoriõiguste kaitse vahel ning äh, meie kodanike õiguste vahel, kes oma igapäevaelu elavad. selles õigusaktis iseäranis artiklid üksteist ja kolmteist ei ole seda tasakaalu toetavad. see ei ole liberaalne lähenemine, tegelikult tehnoloogiaettevõtjad kohtlevad kodanikke süüd, süüdlastena, kuni ei ole tõesti tõestatud vastupidi. sisu hakatakse automaatselt kõrvaldama ja äh, see on kõigile peale surutud ühelaadne lähenemisviis, sõltumata sellest, et liikmesriikide autoriõiguste süsteemid on tegelikult erinevad ja õiguslikku sisu hakatakse kohtlema, õiguspärast sisu hakatakse kohtlema ebaseadusliku sisuna. ma võin rääkida Ühendkuningriigiga kogemustest. Briti inimeste seisukohad ei ole muutunud, inimesed, kes tahavad jääda Euroopa Liitu, tahavad endiselt Euroopa Liitu jääda, need, kes ei tahtnud Euroopa Liitu jääda, ei tahtnud rääkida, inimesed tulevad ja räägivad mulle, et või ja minu, minuga olen pöördunud ka neid inimesi, kes äh, tegelikult tahtsid Euroopa Liitu jääda kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, aga nüüd autoriõiguste direktiivi tõttu tahaksid pigem lahkuda. ja kui me selle direktiivi ettepaneku vastu võtame, siis äh, me loome kiilu Euroopa ja noorte inimeste vahele. sellel parlamendil on kolm ja pool nädalat oma töö lõpule tegemiseks enne Euroopa valimisi ja praegu me seetõttu kiirustame asjadega liiga palju ja me ei ole kõiki asju piisavalt põhjalikult läbi mõelnud. mõelge palun sellele, mida teie valijad ütlevad, kuulake neile ning ärge suurendage lõhet Euroopa Parlamendi ja rahva vahel, Ühendkuningriigi rahva ja Euroopa Parlamendi vahel ning Euroopa rahva ning Euroopa Parlamendi vahel. härra Strojevski soovib esitada teile sinise kaardi küsimuse, kas olete valmis vastama, härra Strojevski, teil on nüüd kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks. jah, suur tänu mina ei ole kindlasti tagaträpleja. aga tahaksin siiski teha vahet erinevatel lobitegijatel, ütleksin, et need inimesed, kes võitlevad selle eest, et nende õigus äh, õiglasele tasule saaks rahuldatud, neid ei saa nimetada tagaträplejateks, neid tuleks lahus hoida nendest suurtest äriettevõtetest, lobitegijatest, äh, kes äh, suurt kasumit teenivad. mul ei ole mitte midagi selle vastu, et inimesed tahavad elatist teenida äh, ja seda nad loomulikult peavad tegema. mul ei ole ka mitte midagi selle vastu, kui tavalikud inimesed, tavalised inimesed oma seisukohti edendavad, aga see, mille tunnistajaks mina praegu olen, on see, et ikka ja jälle tööstuse hiiud avaldavad meile survet ja tegelikult sugugi mitte autorid, sugugi mitte loomesektor ise ja kui ma kuulan, mida meie vali-, minu valimisringkonna inimesed ja loomesektor ütlevad, siis nad ei taha seda tegelikult, seda autoriõiguste direktiivi. avalikkus tunneb väga tõsist muret nende artiklite üksteist ja kolmteist pärast. järgmisena saab sõna proua Putone üheks minutiks, palun. ma tänan autoriõiguste direktiiv digitaalsel turul, see on oluline samm meie Euroopa ajaloos ja võib-olla must päev meie kultuurisektoris. me oleme töötanud aastaid selle kallal ja tegemist on suure interneti, internetihiidude ja silte ja räniohu manipulatsioonidega meie tekstis oleme tahtnud saavutada tasakaalu äh, kasutajate õiguste vahel ja autoriõiguste vahel. kasutajad tahavad tugevamaid õigusi, äh, platvormid aga peavad õiguslikel põhjustel oma sisu ära võtma. see tekst on oluline meie äh, autoriõiguste sektori jaoks. Neil on õigus õiglasele tasule, platvormid praegu röövivad selle neist mina olen variraportöör ja ma ütlen jah kultuurile, jah autoriõigustele, loomesektori õigustele. härra Funtulis, palun, üks minut. suur tänu sel ajal, kui meie siin mõtteid vahetame, väga paljud ettevõtted internetis, eriti sotsiaalmeedias, rakendavad tsensorlust äh, lähtuvalt ainult oma omanike soovidest. ja kuidas me siis äh, anname õiguse sellistele eraüksustele meie sisu, meie kättesaadavat sisu piirata ja tsensorlust rakendada näiteks minu nime mainimine või minu kõne avaldamine, Euroopa Parlamendi kõne avaldamine sotsiaalmeedias, sellest võib äh, piisata selleks, et karistada meediaväljaande omanikku tulevikus. see on äh, halb uudis vabaduste seisukohalt, äh, filtrid, filtrite rakendamine, tsendorlus toob kaasa kärbitud vabaduse ja see on üks äh, mustemaid päevi meie ajaloos, mis tuletab meelde Nõukogude aja. meie kavatseme hääletada selle raporti vastu ning selle, äh, nende kõnealuste kurikuulsate sätete vastu. ja proua Verhaien, palun. lugupeetud kolleegid, enam kui kaks ja pool aastat oleme siin parlamendis Ähm, äh, katsunud jõudu liikmesriikidega, et leida tasakaalus kompromiss ning nüüd meil on tulemus, mis võimaldab äh, suuremat õiglust äh, internetis ning paneb vastutuse ka suurkorporatsioonidele. autoriõiguse kaitse on hädavajalik ning need, kes hääletavad selle vastu, hääletavad selle poolt, et loometegevus on, tegevuses saab näljakopikaid äh, praegu on äh, keskmine äh, palk loomeinimestel üheksateist tuhat äh, aastas. kui me võitleme õiglase palga eest, ei saa me pooldada samas seda, et niimoodi loomeisikuid ekspluateeritakse. litsentsimenetlusi on lihtsustatud et see kõik oleks liialt koormav. samas artikkel seitseteist lõige seitse, kaheksa, üheksa ning äh, paljud teised sätted äh, tagavad sõnavabaduse. peale selle on ette nähtud ka mitmed erandid, et äh, vältida ebaproportsionaalseid nõudmisi. mitteärilise platvormi või sellise platvormi nagu Vikipeedia, Dropbox, eBay on põhimõtteliselt direktiivi reguleerimisalast väljas ning samuti VKH-dele ja kõige väiksematele ettevõtetele kehtivad teised sätted. igal juhul kehtib alati proportsionaalsuse põhimõte põhimõte. me toome interneti rohkem õiglust ning platvormid on need, kes saavad kõige suuremat kasumit. meil on vaja lõpuks ometi luua sellised reeglid, mis tagavad äh, õigluse internetis ja et see vaba kapitalism, mida me näeme äh, äh, selles vallas, lõpeks sellisel kujul. proua Rosi, üks minut, palun suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, see direktiiv on kahe ja poole aasta tõsise töö tulemus, seda ootab kogu Euroopa kultuurisektor, äh, kunstnikud, äh, kirjanikud ja nii edasi ja nii edasi, ka teadlased, aga seda ootavad tegelikult ka tarbijad. seda ootavad ka tarbijad, sellepärast et see toob õiguskindluse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 Euroopa saab näidata, et me oleme valmis astuma vastu hiidettevõtetele, kes on hiidsed oma suu-, hiidlased oma suur-, hiidlased oma suuruse, aga ka oma tavade poolest. me tahame kaitsta Euroopa loomesektori õigusi ja me ei saa leppida sellega, et äh, tasu ei tule ja tasu eest enam ei, ja, ja töö eest enam ei tasuta, sellepärast et meil on digitaalne maailm. me ei saa sulgeda silmi selle ees, et meie Äh, läbipaistvust, äh, läbipaistvat süsteemi on rikutud, meid on ähvardatud äh, ja mitmed platvormid tegutsevad hämaraid teid pidi ning ma kutsun üles, et me selle hävitava liberalismi, ultraliberalismi vastu võitleksime ning kaitseksime Euroopa kultuuri. suur tänu ja üheks minutiks saab sõna härra Slotovski. lugupeetud juhataja, suur tänu! üks hetk tagasi nägime siin äh, mõttevahetust selle üle, mis siin mängus on. suurim probleem selle direktiivi puhul, lugupeetud daamid ja härrad, on asjaolu, et selle tõlgendamine kujuneb keerulisemaks kui see tekst ise. nagu härra Foss ütles, äh, härra Fossi ettepanek äh, ei olnud veenev, määratlused on ähmased, nõrgad ja väga raske on konkreetseid õigusi konkreetsemalt määratleda ja ainult suured väljaandjad jäävad turule, nemad juba isegi on arvamuse kujundajad, avaliku arvamuse kujundajad, nende kätte jääb ka tulevikus teabemonopol. ja väikesed ettevõtted, neil ei ole mitte mingisugust võimalust, seetõttu ma teen ettepaneku, et hääletame selle direktiivi vastu. härra Roode, üks minut suur tänu, ma pean ütlema, et tõesti uskumatu on see, et oleme täna siin ja peame kuulama, äh, mida räägib siin meie vasakpoolne tiib oh,, ohohoo oh.. Äh, tehnoloogiaettevõtted ei maksa maksu ja nii edasi, räägivad nad. siin on mõningad arusaamatused, mõningad valesti mõistmised. ei ole mitte mingisugust link-, maksu ei ole mitte mingisugust üleslaadimise filtrit, ükskõik mida proua Reeda ka ei väida, väidaks, mitte mingisugust üleslaadimise filtrit ei ole ja üksiku tarbija õigusi ei kärbita mitte kuskil, otse vastupidi. platvormidel on nüüd vastutus. ja tegelikult üsna kummaline on see, et täna me lepime rõõmsalt sellega, et Facebook ja teised internetihiiud äh, kasutavad äh, New Delhis oma töötajaid selleks, et äh, mis meie pla-, otsustada, mis on meie platvormide äh, platvormides ja nii edasi ja nii edasi, aga nüüd me tahame kaitsta neid kunstitöö teoseid, millel on autoriõigused ja see tekitab meis probleeme. see on kõige suurem kunstirööv äh, kogu maailmas tehnoloogiahiidude poolt ja kui me midagi ette ei võta, siis me jääme nii vaimselt kui majanduslikult vaesemaks, seetõttu loodan, et väga suur enamus toetab seda kokkulepet, aitäh. suur tänu, kolleeg Trüüpel, üheks minutiks, palun. lugupeetud kolleegid, me soovime vaba, kuid ähm, äh, lõpuks ometi ka õiglast äh, veebi me soovime vabadust ja vastutust, me ei soovi tsensuuri, mitte keegi meist. tsensuur toimib Hiinas, seal aga autoriõigusi kaitsta. meie soovime, et need platvormid, kes tegutsevad äriliselt, peavad lõppude lõpuks litsentse eh, taotlema ja kõik, millel on litsents, sellele ei, eh, ei kohaldata ka filtreid selliseid filtreid ei hakata kasutama, vaid platvormid peavad lõppude lõpuks võtma vastutuse ning loomeinimesed ja ajakirjanikud peavad saama lõpuks õiglast tasu. ja see viibki meid sellise vaba veebini, nagu me soovime. me ei saa leppida platvormikapitalismina, nad peavad maksma makse, nad peavad võtma vastutuse, kui toimub des-, toimuvad desinformeerimiskampaaniad ning autoriõigused on minu jaoks osa sellest äh, regulatsioonide paketist, mida meil vaja on. küsimus ei ole ülereguleerimisest, vaid küsimus on äh, õiglases ja lihts-, õiglastes ja lihtsates reeglites. autoriõigused vajavad meie kaitset, palun hääletage selle direktiivi poolt, sest küsimus on õigluses internetis. aitäh, üheks minutiks on sõna kolleeg Mihhelsil habe einst die äh, europäische harmonisierung mm, ka mina olen varem tervitanud Euroopa ülest autoriõiguste harmoneerimist, kuid see, mis meile on praegu esitatud, on kõike muud kui julge. reformi pooldajad, eelkõige kirjastajad äh, ja autoriõiguste äh, kasutajad on öelnud, et loome inimeste õigusi tugevdada, aga viis miljonit inimest ja Nende hulgas on ka loove, loomeinimesi, on oma allkirjaga meile teada andnud vahepeal, et masinad ei tohiks langetada otsuseid põhiõiguste üle, selleks on meil õigusriik. ükskõik, kuidas artiklis kolmteist või seitseteist on kirjeldatud ülesaadmisfiltreid, siis fakt on see, et väiksemad teenusepakkujad ei suuda litsentse taotleda üleilmselt, see on absurdne ja äh, maksustatud äh, üleslaadimisfiltri kohustus jääb. see kõik peaks teisiti välja äh, nägema, tugev kartelli äh, õigus, tugevad ähm, kontrollid, nii et äh, püüdkem leida parem lahendus, peame kolmepoolse kohtumise edasi. küsimus ei ole mitte turuvabaduse tagamises, vaid vabas kommunikatsioonis kahekümne esimesel sajandil nii analoogselt kui digitaalselt. kolleeg Paeten, palun muidugi ei ole mitte keegi õiglaste autoriõiguste kaitsmise vastu ja autorite kaitsmise vastu, kuid selle direktiiviga kaitstakse hargmaiste ettevõtete huve ja ne-, suurendatakse nende kasumeid. see, sellega ka surutakse alla sõnavabadus. juba praegu võetakse platvormidelt maha vastuhääled, toimub tsensuur, UKIP-i saadikud ja ka teised äh, sundisid seda äh, ettepanekut läbi hääletama, muidu oleks juba eelmisel aastal läbi läinud et me ei tohiks unustada, et Euroopa valimised on juba õige pea ning äh, valijatel on kindlasti meeles, millised parlamendiliikmed ja millised fraktsioonid hääletasid direktiivi poolt ja kindlasti hääletavad valijad nende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 omaette minimaailmi ja seda just tänu liigsete regulatsioonide puudumisele ja sellele, et inimesed saavad vabalt tegutseda. internet on näide sellest, kuidas võiks maailm välja näha, kui me ei kannaks kõik turjal tohutut regulatsioonide koormat. internet on viimane vabaduse äh, kants ja sellepärast ei saagi Äh, öösel rahulikult magada, sest et just internetis me näeme, et kõik need liigsed regulatsioonid on ebavajalikud ja maailm oleks ilma nendeta palju parem. siin räägitakse lisaväärtustest ja kõik selline žargoon, mis väidetavalt peaks meie elu paremaks muutma. Äh, ja ja kõike püütakse pidurdada kõigest jõust, aga meie seda ei soovi, inimesed ei taha seda. inimesed, me ei taha neid äh, lõkse, mida praegu interneti seatakse, me tahame jätkata sellist dereguleeritud äh, tegutsemist. järgmiseks kolleeg Randus Paskval, palun. lugupeetud daamid ja härrad, artikkel kolmteist Äh, sellega püütakse lihtsalt anda platvormidele vastutus. Nad peavad kandma vastutust, ei rohkemat ega enamat. internetis rikutakse paljusid autoriõigusi, sest et igaüks saab üles laadida, mida iganes soovib. ka sellist sisu, mis on kaitstud autoriõigustega. seega nad on kellegi teise omad. autoriõigus on samasugune omandiõigus nagu ka muud omandiõigused. me peame kunstnike, autorite õigusi, nende loodud väärtusi kaitsma. see on minu meelest ilmselge, platvormid peavad kandma vastutust, sest just nemad saavad kasu sellest sisust, nad teenivad reklaamitulu nende pealt ja saavad ka kaubitseda saadud andmetega. ma arvan, et küsimus on selles, et kolmepoolsete kohtumiste tulemus on positiivne, see vastab meie eesmärgile, et äh, kõrvaldada see tasakaalustamatus, mis on tekkinud ja nüüd see väärib meie toetust. üheks minutiks on sõna kolleeg Velkenil. lugupeetud juhataja, suur tänu, ainult Google saab selle reformi vastu olla, seda väidavad direktiivi pooldajad, aga see ei vasta tõele. selle vastu on ka näiteks äh, Saksamaa andmekaitse inspektor, ÜRO eriraportöör, paljud teadlased ja ka paljud autorid ise. see reform viib selleni, et tugevamaks muutuvad äh, need, kes müüvad õigusi edasi, aga mitte autorid äh, ise arutelu ei käi enam ammugi ainult autoriõigustele, küsimus on meie demokraatia toimimises. viis miljonit inimest, kes on allkirjastanud petitsiooni ja Euroopa Komisjoni nimelt on pööbliks. kriitikat väljendavad äh, inimesed äh, Neid nimetatakse äh, lihtsalt arvutiprogrammideks, kui nad saadavad e-kirju väidetakse, et meeleavaldajad lähevad äh, meeleavaldusel sellepärast, et saavad äh, viissada nelikümmend eurot selle eest. selline on olukord praegu meie, meie demokraatias. me peame võtma tõsiselt eelkõige just noori eurooplasi, kellel on väga suuri kahtlusi selle reformi osas, mis tõepoolest hävitab interneti, nagu nemad seda tunnevad. kolleegid, artikkel kolmteist tuleb kustutada. kolleeg Völken, teile on sinise kaardi küsimus kolleeg Vladka. jah, olete nõus? kolm, kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks. lugupeetud kolleeg, just äh, äh loetlesid, kes peale Google'i veel pooldavad seda reformi, Saksamaa sotsiaaldemokraatide äh, esinumber äh, kolleeg Pavel, tema jätsid välja, et milline on tema seisukoht, nõukogus ta pooldas seda ja nüüd äh, ta räägib igal pool, et äh, me peame ikka vastu hääletama, et see on natukene ebaselge, sooviksin selgitust. kallis Tõnis, jah, hea meelega aitan sind järje peale. Äh, Saksamaa justiitsminister on vastu üleslaadimisfiltritega, aga ta pidi alla vanduma äh, Saksamaa kantslerile, kes oli sõlminud kokkuleppe Prantsusmaaga, nagu Frankfurdi Allgemeine Zeitung äh, eile kirjutas. see ei ole niisama, vaid äh, just nimelt need üleslaadimisfiltrid oli see põhjus. sõna on kolleeg Lukel, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad on tõepoolest hämmastav, mida Frankfurdi ajakirja Zeitung avastas. siin on äh, tõesti meelevaldsed seosed loodud, justkui oleks siin äh, mingisugune vahetuskaubad ühel poolt Nord Stream, teisel poolt üleslaadimisfiltrid. minu meelest see ei ole see viis, kuidas me peaksime poliitikat äh, ajama, me peaksime küsima sisulise poole peal, kas meil on vaja neid üleslaadimisfiltreid selleks, et äh, tagada autoriõigused, mis on kahtlemata vajalik, mitte keegi ei taha ju röövida äh, autoritelt nende tulu, aga kas just filtreid on vaja selleks kasutada, see on kahtluse all ja kui siin väidetakse, et mitte mingeid filtreid ei ole ette nähtud seaduses, siis see lihtsalt ei vasta tõele, sest loomulikult on seaduses ette nähtud, et iga platvorm peab enne, kui sisu avaldab, kõigepealt üle kontrollima, kas autoriõigusi on rikutud see kontroll on juba iseenesest filtri kasutamine, seega üleslaadimisfiltrid on äh, Äh, seaduses sees. see aga viib omakorda selleni, et äh, hakkab toimuma üleblokeerimine, et väikesed äh, kunstnikud, kellel veel ei ole kirjastajat, neil on keerulisem oma sisu levitada, see on konkurentsivastane tegu, sellepärast tuleks artikkel kolmteist kustutada, aitäh. suur tänu, üheks minutiks on sõna kolleeg Toomil. Uh, fact aitäh, kolleegid, asjaolu, et selle direktiivi eh, koostamine võttis kaks ja pool aastat, see kahjuks ei muuda seda paremaks. selle direktiivi mõju inimõigustele on drastiline, nagu on öelnud akadeemikud, digitaalõiguste vabaühendused ja David Kay, kes on ÜRO eriraportöör, eriti mis puudutab eh, inimõiguste ülddeklaratsiooni, mis ütleb selgelt, et kõigil on õigus eh, saada, otsida ja levitada informatsiooni ja mõtteid igasuguse meedia kaudu, sõltumatult piiridest. Eh, ja artikkel üksteist seda just rikubki, eh, luues takistusi sellele, kuidas me otsime, saame ja levitame informatsiooni on jah õig-, et autoriõigusi tuleb kaitsta, aga loojad ja autoriõiguse omajad ei ole samad me paneme siin väikese grupi õigused kõigi teiste õiguste ette. septembris viimane kord olid laual mitmed alternatiivid, nüüd asjad enam niimoodi ei ole. artiklid üksteist ja kolmteist lõpime nii, nagu nad on või lükkame kogu asja tagasi ja ma liitun nende kolleegidega, kes on palunud need artiklid kustutada, sest et see kahju meie põhiõigustele on lihtsalt liiga suur. aitäh, härra Anderson, üks minut palun aitäh, juhataja, mina tahaksin rääkida sellest naeruväärsest eh, vandenõuteooriast, teooriast, mida kopi andme, autoriõiguste lobi edendab, eh, et need, kes tahavad eh, vaba õiglast internetti, neid on kas kinni makstud või nad on siis saanud Google'i ja Facebooki poolt edukalt petetud. see on jama, me oleme võidelnud nende gigantide vastu aastaid, me oleme võidelnud andmekaitse eest, me oleme võidelnud inimeste privaatsuse eest, nende monopolistlike kalduvuste vastu. mina tahaksin lüüa Google'it ja Facebooki sinna kohta, kus see haiget teeb. ma tahaksin, et nad maksaksid oma makse, mina võidlen digitaalmaksu eest, et meil oleks tugev e-privaatsuse määrus et nad võtaksid äh, see oma tegevuse eest sisulise vastutuse, aga see siin ei ole õige asi, mida teha. ma ei usalda Google'it ja Facebooki, aga ma siiski usaldan kõiki neid eksperte, kes on öelnud, et artiklid üksteist ja kolmteist on interneti jaoks halvad ja nad ei peaks olema selline kõrvalmõju. üks minut, äh, härra Lahjarik. aitäh, juhataja on aeg nüüd äh, luua selline seadus, et äh, suured Põhja-Ameerika digitaalsed grupid maksaksid ajakirjanikele ja sisuloojatele õiglast tasu, arvestades, millised äh, on sissetulekud, mille nemad näiteks saavad reklaamist. see puudutab ka meediat. me teame, et Euroopa Liidu loomesektor esindab miljardeid eurosid iga aasta, nagu härra Kavada just ütles nüüd töötab äh, loomesektoris rohkem inimesi kui äh, näiteks autotööstuses. ja nüüd me hääletame siin autoriõiguste direktiivi üle, sellega seotud õiguste üle ja töötame pluralismi huvides, me üritame selle olukorra jällegi tasakaalu saada, sest et see sunnib tehnoloogia gigante austama loojaid ja ajakirjanikke ja annab õiguskindluse ka kasutajatele, mida meil hetkel ei ole ja see kaitseb ka kõikide ligipääsu teadmistele, samal ajal äh, toetades äh, loomist ja kaitstes loojaid. me peame kaitsma sisu tootmist, äh, mitte seda rikkuma, see on selle direktiivi eesmärgiks, aitäh. härra Scholte, palun üks minut. aitäh, see direktiivi versioon toob endiselt sisse tsensuuri äh, sellisel tasandil, mida meil isegi kommunistlikes riikides ei olnud. vaatame siis seda teksti ja seda, mida see tegelikult tähendab. ei ole mingit mõtet üritada veenda siinseid liikmeid, enamik inimesi on oma arvamuse juba jäigalt paika pannud, seetõttu pöördun Euroopa kodanike poole. Euroopa kodanikud, kui te ei taha kaotada ülejäänud oma vabadust ja äh, sundida oma riikide valitsusi Euroopa Liidust lahkuma, Italexit ja nii edasi, Plexit, kõik, kes võiksid Brexitist eeskuju võtta, jätame maha selle bürokraatliku monstrumi, mis on Euroopa Liit. loome tõelise eh, liidu, rahvaste liidu Euroopas, mis oleks eh, innovatiivne ja ennast eh, taastootav, mis takistab teil hääletama nende inimeste vastu, kes hääletavad selle asja poolt. Teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas te võtate sinise kaardi vastu härra Strojevskilt? kas te olete selle küsimusega nõus? küsimus härra Strojevskilt, kas te olete nõus selle küsimuse vastu võtma? jah, olen küll. suur aitäh Teie siis ütlesite, et te olete selle direktiivi vastu, ehk siis te olete selle vastu, et loojad ja loomesektor saaksid tasustatud. Te ütlesite, et nad on Brexiti poolt. kas te, teie ei ole samuti Brexiti partei juht, kelle peamiseks eesmärgiks on Poola Euroopa Liidust välja viia? enne kui te vastate, härra, on teile esitatud veel üks sinise kaardi küsimus, paneme need kaks tükki kokku ja annan sõna nüüd härra Kavadale teen lühidalt. tahaksin kolleegilt küsida, kolleeg on äh, veenev selles, et äh, tuleb väljuda Euroopa Liidust. miks ta siis äh, ikka tuleb siia, kui tal on nii halb siin olla? härra Soltekil ei ole mikrofoni. Mikrofon, just one moment härra Šoltek, lülitage sisse oma mikrofon. jah, tulen siia parlamenti täitsa avalikult äh, hääletasin vist viimati kuu aega tagasi, aga igal juhul olen ma selle poolt, et Poola lahkuks Euroopa Liidust. toetan ka seda, et teised riigid lahkuksid Euroopa Liidust ja looksid uue Euroopa Liidu mitte, mis ei ole see bürokraatlik monstrum, selline uhke ja ülepaisutatud monstrum, mida Euroopa Liit praegu on, hääletasin selle poolt ja tegelikult ma ei mõista küsimust, täiesti avalikult tegin seda ja teen äh, kõik selle, et selline asi Poolas aset leiaks. ja mis puudutab seda parlamenti, siin siis äh, Äh, siia tulles on minu suhtumine see, et äh, kui Euroopa Liit ei muutu, siis me peame lahkuma, aga see, mis hiljuti selle direktiiviga on toimunud, äh, mis on toimunud teiste seadustega, mis on hiljuti vastu võetud, siis see kõik lihtsalt tähendab, et nad ei muuda minu arvamust. me peame lihtsalt lahkuma ja liidu uuesti looma, sest et praegusel kujul on Euroopa Liit monstrum. suur aitäh Te vastasite ühele küsimusele, küsimusi oli kaks, aga kahjuks pole aega teile rohkem anda, et te saaksite jätkata. ja nüüd saab siis sõna üheks minutiks härra Salini. aitäh, juhataja. minu esimene tänu äh, läheb kolleeg Aksel Vossile suurepärase töö eest, mida ta on senini teinud. usun, et äh, seda võib pidada üheks olulisemaks lahinguks kogu meie ametiajal, mis nüüd lõppemas on sest äh, Euroopa on loovus, töö ja kunst äh, ja põhjus, miks äh, see võitlus kaitseb sellist Euroopat, mida inimesed armastavad, on see, et just selliseid asju kaitstaksegi. nii et need kolleegid, kes selle direktiivi vastu võitlevad, paluksin, et nad mõtleksid asjadele tõsiselt järele. kui internetiplatvormid tahavad äh, saada miljardeid dollareid äh, reklaamiandjatelt, siis nad peavad mõistma ka töö väärtust, selle töö väärtust, mis võimaldab neil reklaamist raha teenida. nii et jah, jätkame seda võitlust selleks, et oleks kindel, et äh, Google'is reklaami ei oleks, see muudaks kogu debatti oluliselt demokraatlikumaks. proua Reeda, te rääkisite noortest inimestest, nende noorte inimeste hulka kuuluvad ka poisid ja tüdrukud, kellele makstakse kolm eurot suurepärase ajakirjandustöö eest, mida nad on teinud. lihtsalt sellepärast, et platvorm ei maksta, maksa neile autoriõigusi, kui te tahate neid noori inimesi kaitsta, siis kaitske autoriõigusi. ja nüüd üheks minutiks härra, härra Grammatikakis võitlus intellektuaalomandi küsimuse üle algas tehnilise diskussioonina aga kujunes võitluseks Euroopa hinge, kultuuri ja väärtuste nimel. kokkulepe tagamaks, et autorid jäävad digitaalajastule ellu. aga see on näidanud ka midagi veel olulisemat, et Euroopa Liidul on julgust võidelda tohutute tehnoloogiakonglomeraatidega ja Äh, sellega, et nad eksitavad kodanikke. mulle avaldab muljet see, et mõned kolleegid sellest ei saa aru. pärast nii paljusid läbirääkimisi ja mitmeid aastaid, äh, kolm erinevat äh, komisjoni, viis täiskogu hääletust, nüüd on meie ees kõige parem võimalik tulemus. tegelikult ütleb see päris palju, et seda direktiivi toetavad kõik need üksused, kes esindavad autoreid ja esindajaid, esinejaid. Äh, raportöörina majanduskomisjonis tahaksin paluda äh, kõiki kolleege, kes toetavad avatud, äh, vaba ja õiglast internetti, et nad toetaksid kolmepoolsete läbirääkimiste tulemust. see on hea Euroopa tulevikku silmas pidades, kallid kolleegid, ja see on hea ka kõigi meie tulevikku silmas pidades aitäh, härra Suulik, üks minut, palun. suur aitäh. hetke autoriõiguste direktiiv, mida praegune ettepanek äh, muutma hakkab, on äh, vabam. Äh, artiklit üksteist ja kolmteist siin direktiivis vaatame Vikipeedia küsimust, artikkel üksteist, selle järgi kõik, kõik välja arvatud väga lühikesed lõigud on siia kaasatud ja see, mis on väga lühikesed lõigud, see ei ole selge ja ka sotsiaalmeediaplatvormidel on kohustus tagada, et äh, sisu ei varastataks. Äh, see oleks nagu keegi, kes, äh, kellel on parkla, et tema vastutaks selle eest, kui autosid sealt varastatakse. enamik inimesi on kirjutanud, rohkem inimesi on kirjutanud äh, selle petitsiooni vastu, kui on neid inimesi, kes on allkirjastanud selle petitsiooni aja, kellakeeramise vastu. nii et äh, väga üllatav on, et sellist suurt arvamust ignoreeritakse, mina äh, esitasin ettepaneku kustutada artiklid üksteist ja kolmteist, aitäh. härra Bogovitš, üks minut, palun. Spoštovani, tako kot imamo pravico do svobode govora na internetu, imamo tudi pravico do zaščite avtorskih. jah ähm internetis oma arvamuste avaldamine, arvamuse avaldamine on meie õigus, meil on ka õigus aga oma kultuuriteoste kaitsele ja vabale ajakirjandusele. selles arutelus jääb mulje, et need õigused on kõik omavahel vastuolulised, aga tegelikult see nii ei ole. Aksel Foss on teinud kahe ja poole aasta jooksul ära suure töö me oleme keskendunud suurtele platvormidele, kes teenivad kõige suuremat kasumit ning ähm, kes ei ole valmis seda kasumit autoritega jagama. kui tahame sõltumatut ajakirjandust, kui me tahame seda, et äh, meile jagatav teave oleks sõltumatu, siis me peame selle direktiivi vastu võtma, sellega ei lahenda me kõiki probleeme suurte internetihiidudega, kahvaga, aga me kaitseme oma kultuuri, oma loomingut ja saavutame mingi tasakaalu, aitäh! suur tänu ja üks minut, härra Blanco Lopes. suur tänu, proua juhataja. mitte keegi ei väida, et internetivabadus siin lõpeks ja internetivabadust tahetaks välja juurida, aga internet ei saa olla seadusteta ala, džungel, kus mitte ükski õiguspõhimõte ei kehti. kui meil ei ole õiglast tasustamist, siis äh, ei ole meil ka loomingut. selle direktiiviga püüamegi seda puudujääki korvata. me tahame loomesektorile relvad kätte anda ning saavutada tasakaalu väärtuste ahelas ma ei mõista, kuidas need nõndanimetatud vasakpoolsed äh, kaitsevad loomesektori ärakasutamist ja sugugi mitte ei võitle suurte platvormide rikkuse ümberjagamise eest ma ei lihtsalt ei mõista seda, mitte keegi ei ürita siin sõnavabadust maha suruda, me ei tee ettepanekut selle kohta, et oleks mingisugune järelevalvekohustus, mingisuguseid suuri ohte kuskilt ei tule aga me püüame kahekümne esimese sajandi väärilist lahendust välja pakkuda, millega me toetame nii sõnavabadust, nii loomevabadust kui õiglast tasu tehtud töö eest. aitäh. härra Blanco Lopez, kaks kolleegi soovivad teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas olete valmis vastama? härra Rüübik ja härra Matajas vabandust, proua Mataias parandab juhataja, kolmkümmend sekundit teil on teil mõlemal küsimuse esitamiseks. jah, suur tänu, härra proua juhataja. tahtsin härra Blanco Jopaselt küsida, kas tõesti on tõsi, et ähm, kõik mitte äriotstarbel äh, kasutajad nii üles kui alla laadimisel jäävad välja selle direktiivi ettepaneku reguleerimisalast ja proua Mataias. Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja kas äh, äh, meil ei ole õiglast tasustamist? kas kolleeg võiks rääkida meile, millises direktiivi osas siis tulevikus on tagatud äh, õiglane, õiglane tasu loomesektorile? näidake mulle konkreetselt, kus on see loomesektori ja autorite õiglane tasu tagatud direktiivis? se trata de que las grandes plataformas see tasakaalu saavutamine seisneb selles, et suured platvormid peaksid aitama õiglase tasustamise kaudu loomesektorile tasakaalu saavutamisele kaasa. maks-, minu jaoks ei ole tegemist ärakasutamisega, vaid äh, väärtuse ümberjagamisega sinna, kuhu see kuulub. ma ei saa aru, miks vasakpoolsed soovivad äh, üksikute huvisid kaitsta, selle asemel, et toetada kõikide autorite õigusi meie Euroopas. härra, ma ei ole kindel, kas vastasite härra Ruppe, härra Rüübichi küsimusele, härra Rüübichil oli ka küsimus teile, kas soovisite sellele vastata? ta juba küsis selle küsimuse ju ära. ta küsis selle küsimuse ära, kas te mäl-, mäletate, mida ta küsis? härra Rüübich, võib-olla siis korraks seda küsimust tõesti jah, proua juhataja, olen valmis seda tegema. tahtsin küsida härra Blanco Loobeselt, kas on tõsi, et kõik tarbijad, kes kasutavad neid teoseid mitteärilistel otstarb-, mitteärilisel otstarbel, jäävad välja selle direktiivi reguleerimisalast ning äh, kuidas on äh, tavakodanike kaebuste esitamisega, tulevikus jääb asi, eks ole, ainult platvormide vastutada, mitte ei panda kohustusi tavatarbijale jah, ma ei usu, et nii oleks. ja nüüd saab sõna härra Fissas Ayala. considero que se ha acordado un texto equilibrado que atiende a las leian, et tegemist on tasakaalustatud tekstiga, milles on arvesse võetud kõikide osapoolte huvisid. aga spordivallas on saavutused äärmiselt pettumust tekitavad, ei ole ma, ma ei mainitud konkreetselt spordiürituste korraldajate õigusi, mis oli meie esialgne muudatusettepanek artiklile kaksteist A ja see võeti neljasaja poolthäälega siinsamas kojas vastu. ja äh, esiliiga äh, kohtuasi näitab, et liikmesriigid saavad tegelikult äh, takistada spordiürituste edasi edastamist, aga komisjon on asja põhjaliku käsitlemise asemel teinud lihtsalt üldise avalduse, kuid spordiürituste korraldajaid tuleb ka kaitsta. see on sama oluline nagu sisu autorite õiguste kaitsmine, aga sellegipoolest hääletan selle teksti poolt, sellepärast et loomesektori kaitsmine on oluline. palun ja proua Regner, üks minut. see tänane arutelu on näidanud, kui elav ning kirglik võib olla parlamentaarne demokraatia. me ei ole üksigi üh, lahenduse üle kõik ühel meelel, aga me vähemalt ei tunne siin praegu igavust. autoriõiguste süsteem on aegunud ja internetihiiud äh, saavad suurt kasumit nende arvelt, kes äh, ei kirjuta bestsellereid äh, või ei tooda selliseid suuri kinohitte, vaid äh, nende teosed on väiksema ulatusega. me peame interneti, me ei saa internetti lammutada, aga me peame autoriõigusi kohandama vastavalt muutuvale reaalsusele ja interneti arengule. me tahame kaitsta äh, loomevabadust, nii et sellest saavad kasu kõik vastutuse andmine platvormidele toob kaasa äh, aga üleslaadimise filtrid ning interneti tsensorluse. mina olen aga pidanud oluliseks alati eelkõige kaitsta loomeinimesi, neil peab olema õigus sellele, et nad saavad õiglast tasu. ja ähm, ähm see on oluline, mõeldes ka sellele, mida otsustasime õiguskomisjonis. ja nüüd vaba mikrofoni voor, esimesena saab sõna proua Šoidrova suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin tänada härra Aksel Fossi, meie raportööri vastutustundliku töö eest ning äh, vapruse eest. me pidime seisma silmitsi äärmiselt jõulise kampaaniaga. mina hääletan selle ettepaneku poolt, leian, et äh, tasakaal on hea tasakaal internetiplatvormide autorite ja meie kui internetikasutajate vahel. mitte kommertsplatvormid nagu Vikipeedia ja nii edasi, nende eripärasid on arvesse võetud. kõige rohkem on kirgi üles puhunud artikkel kolmteist, artikkel kolmteist kriitikud aga ei ole teinud mitte ühtegi konstruktiivset ettepanekut selle kohta, kuidas muud moodi saaks autorite töö eest tasu maksta ning hoida ära seda, et autorite õigusi lihtsalt ignoreeritakse. ja oluline ei ole mitte ainult autorite küsimus, vaid ka see, et me tahame, et meil oleks kvaliteetne internet ka tarbijate jaoks. meil on veel sinise kaardi küsimus, proua Konetška, ma annan selle võimaluse vaba mikrofoni voorus ka selle küsimuse esita, kui proua Šoidrova on sellele vastamiseks valmis, ehkki tavaliselt me nii ei tee. jah. tahtsin küsida proua Šoidrovalt, kas proua Šoidrova kes rääkis siin jõulisest kampaaniast, millega silmitsi seisime, mida te arvate sellest asjaolust, sest mõned Tšehhi ettevõtted lihtsalt ähvardavad ajakirjanikke ning äh, ütlevad, et need, kes toetavad Tšehhi ajakirjanikke, peavad äh, selle eest hiljem maksma. mida te arvate sellest kampaaniast, äh, kui te räägite siin jõulistest kampaaniatest selle ettepaneku vastu? já bych chtěla říct že to čeho si vážím na celé té diskusi eh, tak ma tahaksin omalt poolt öelda et ähm, selles arutelus on oluline avatus, läbipaistvus ning demokraatlik otsustusprotsess. kui teie annate võimaluse enda ähm, niiviisi survestamiseks, äh, siis äh, see on teie asi, inimesed esitavad meie, meile oma arvamusi ja meie ülesandeks on leida õiglane lahendus, mis on hea autorite ja loomesektori jaoks ja me ei peaks mingisugusele manipuleerimisele alluma, me peame oma seisukohti kaitsma. proua härra Agilar lugupeetud juhataja, daamid ja härrad, peaaegu kolm aastat oleme selle kallal tööd teinud, nüüd oleks mõistlik, kui me jõuaksime lõpuni õiglase, proportsionaalse, tasakaalustatud lõpptulemuseni. parlament peab kaitsma põhiõigusi. sõnavabadus loomulikult on väga oluline, ka loomevabadus on oluline, äh, nii kirjandusteoste, teadusteoste ja nii edasi loomine on, on õigus ja Euroopa Liit peab kaitsma ka neid, kes on kõige haavatavamad. praegu paistab, et kõige haavatavamad on just need, kes on loojateks ja suured tehnoloogiahiiud kärbivad meie põhivabadusi, me tungivad meie eraelu puutumatuse pärusmaale ning korraldavad üüratuid kampaaniaid, millega püütakse Euroopa Parlamendi ning Euroopa Parlamendi liikmete seisukohti mõjutada. on hea, kui meil on see direktiiv internet on meie sõnavabaduse tallermaa, aga tulevikus on loomesektor paremini kaitstud. härra Marino Pintšo lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. ma mõistan, et ähm, Google ja kõik Ameerika platvormid on selle direktiivi vastu. sellepärast, et see direktiiv ähvardab seada ohtu nende üüratu kasumi, mida nad lõikavad Euroopast tasuta sisu, äh, ajakirjanike ja Euroopa loojate loodud sisu on neile suureks kasumiallikaks, ma ja ma mõistan ähm kui me võitleme Piraatide partei vastu ja ma mõistan, et mõned äh, proua Reeda on selle vastu, ma mõistan, et parempoolsed on selle vastu, Äh, kuna nad on Euroopa Liidu vastu, aga ma ei mõista, et äh, need Euroopa Parlamendi liikmed, kes oma koduriikides kaitsevad oma rahvuskultuuri, on nüüd astunud selle direktiivi vastu üles, seda ma lihtsalt ei mõista. härra Pimento Lopes, palun järgmisena. suur tänu, lugupeetud juhataja siin me ei räägi sugugi mitte kasutajate ja kasutajate kaitsjast, kaitsest, siin on mängus hoopis see, kuidas me jagatakse kasumit loomesektori arvelt ja kasutatakse filtreid, mis takistavad vaba juurdepääsu sisule. kultuur on muutunud äriobjektiks ja ajakirjanikud äh, ja loomesektor on ära teeninud õiglase tasu oma teoste eest. õiglase tasu, mis äh, sobib demokraatliku mitmekesisesse kultuuriraamistikku ilma igasuguse filtri ning igasuguse tsensuurita. ja me peame võitlema suurte platvormide vastu ning ka kaitsma meie autorite õigust õiglasele tasule. proua Virkunen, palun. lugupeetud juhataja, autoriõiguste direktiiv ei ole täiuslik, see on õige, aga see on viieaastaste läbirääkimiste tulemus ning kompromiss. tahaksin tänada Aksel Fostri ning kogu läbirääkimiste meeskonda tehtud töö eest. see töö ei ole olnud kerge me peame kaitsma äh, autorite õigusi ka digiajastul. kas teil on mingisugune probleem tõlkega, härra? küsib juhataja. Okay, madam, maybe you could start again. võib-olla alustaksite uuesti, proua Virkunen, oma sõnavõtuga, vaatame, kas tõlge siis toimib. arvoisa puhemies. lugupeetud juhataja, autoriõiguste direktiiv ei ole täiuslik, see on tõsi ja seda on harva meie õigusaktid, aga tegemist on viie aasta läbirääkimiste tulemus ning kompromiss tahaksin kogu südamest tänada Aksel Fossi ning kogu läbirääkimiste meeskonda raske töö eest, mida olete teinud läbi suurte raskuste ja kaigaste kodanik, kodarasse loopimise. autoriõigusi tuleb kaitsta ka digiajastul. me ei saa lasta kurjasti ära kasutada teiste õigusi, see on õiglane ja vajalik põhimõte ka digitaalses maailmas. me peame aru saama, et autoriõiguste direktiiv ei ähvarda meie sõnavabadust, ei riku meie sõnavabadust, ei too kaasa tsensuuri ega blokeerimisi, vaid puudutab neid platvorme, mille peamiseks äriks on Äh, saada kasmu, äh, kasumit äh, autoriõigustega hõlmatud sisu kaudu. ja tulevikus on vaja luba litsentsi, see on õiglane põhimõte digimaailmas. suur tänu, proua Gebhard, palun. lugupeetud juhataja kaks põhjust, miks me peaks äh, hääletama selle direktiivi poolt. kõigepealt idufirmadele ei ole tegelikult tehtud erandid ja pärast kolme aastat on nad sunnitud suurte ettevõtete äh, filtrid üle võtma. see on suurepärane ärimudel suurtele Ameerika ettevõtetele, aga see ei ole see, mida me peaksime toetama ja see ei täida seda ülesannet, milleks on tegelikult direktiiv ette nähtud, nimelt autorite, kunstnike äh, õiglane tasustamine. põhjenduspunktides äh, täielikult lahjendatakse see eesmärk ja ma arvan, et see ei ole see, mida me soovime, soovime tugevaid äh, õigusi loomeinimestele, aga selle direktiiviga seda ei tagata, ainult need, kes töötavad kirjastustes, äh, saavad kaitse ja need, kes on vabakutselised, seda äh, kaitset ei saa ja minu meelest on see täiesti vale. see oli meie viimane ja nüüd tuleb meie viimane vaba mikrofoni kõneleja, proua Kosta. Presidente, grazie Presidente. Noi europei dobbiamo suur tänu, lugupeetud juhataja. meie, eurooplased, peame olema ambitsioonikad selle direktiiviga. me peame kogu maailmale näitama, et ka internetihiiud ei tohi kasutada inimesi ära, trampida nende õigustel ning äh, lihtsalt ignoreerida autorite õigusi. me ei saa leppida sellega, et äh, me korraldatakse kampaaniaid, äh, survestamiskampaaniad kodanikele suured platvormid saavad kaheksakümmend protsenti oma tulust reklaamituludena ning nad ei tasusta õiglaselt autoriõiguste omanikke. selgitage seda ränioru äh, inimestele, meil on siin oluline vabadus, õiglus ja nii edasi. ma ei tahtnud teid äh, katkestada, aga ma tahtsin öelda, et äh, lihtsalt natukene aeglasemalt rääkige, sellepärast et tõlgid muidu ei jõua teid tõlkida. Teil on veel viisteist minutit kõneaega, kui soovite seda kasutada, see on teie enda otsus

see on siin tsivilisatsioonide võitlus, me tahame edendada kultuurilist mitmekesisust ning kultuuriteoste väärtust, me tahame pluralismi ajakirjanduses, kvalitatiivset ajakirjandust, me tahame kaitsta miljoneid töökohti kunstis, kinos, kirjanduses, me tahame kaitsta vaba professionaalset ajakirjandust ning astuda üles libauudiste hiidude vastu. me tahame et kogu Euroopa saaks juurdepääsu äh, ka mittekommertstegijate toodangule. väike segadus, teie härra ei olnud minu sõnasoovijate nimekirjas, annan sõna teile ja veel ühele äh, sotsiaaldemokraatide esindajale, proua Ward, ma vabandan, äh, nii palju on neid, kes sõna soovivad, ma pole kindel, kas ma saan teile sõna anda, aga küsin kohe meie töötajatelt järele, kas ma saan natuke lisaaega. palun kõigepealt teie, härra Freia. suur tänu. meenutagem, miks tehti see direktiivi ettepanek, mitte sellepärast, et inimesed ei saaks kultuurile juurdepääsu internetis, meil on kodanikke, kes tahavad oma õiglase töö eest õiglast tasu sisule on kõigil juurdepääs, aga tegelikult piraatlus ning võltsimine lokkavad. Need on õigusvastased kuriteod juba praegu ja see tähendab seda, et äh, lõigatakse kasu teiste tehtud töölt ja sama probleem valitseb ajakirjanduses. me peaksime sellele mõtlema, kui me äh, räägime sellest, et me ei saa, tohi enam ühtegi teksti, mõnda teksti või pilti kasutada. kui keegi on andnud oma loomingu vaba vabaks kasutamiseks, siis see on tulevikus äh, ka võimalik. aga kui tahetakse neid kaitsta, ähm, siis on sellel autoril, selleks autoril oma õigus ja kodanikega ei saa manipuleerida. resultă clar că e o, un lucru extrem de important. lugupeetud volinik, lugu, lugupeetud juhataja minu meelest on selge, et Internetti tuleb reguleerida, kahe fraktsiooni sees on erinevaid seisukohti ning väga oluline on loomulikult tagada sõnavabadus, aga samas peame kaitsma ka autoreid ja kunstnikke ja tagama nende tasustamise. meil on vaja digi, digitaalset turgu, aga meil on ka vaja loomemajandust. ilma kultuurita ei saa me toimida. inimesed, kes tegutsevad kultuurivaldkonnas, peavad sellest saama ka asustama. no muidugi on artiklid kolmteist, neliteist problemaatilised, aga me oleme nende üle palju arutanud ja arvame, et me peame nende üle hääletama, et jõuaksime sammukese edasi ja et oleks võimalik direktiivi edasi parandada. kui me aga mitte midagi ette ei võta, siis me ei ole me teinud mitte midagi digitaalse turu heaks ega autoriõiguste heaks, mitte keegi sellest ei võida. seetõttu ma ähm, soovitaksin, et me hääletame ka nende artiklite üle palun, annan teile sõna. suur tänu. me räägime kolmandat korda direktiivist äh, autoriõiguste kohta. esimest korda ma tahtsin, et asi saadetakse komisjonile tagasi, et me saaksime parema tasakaalu internetivabaduse ning autorite õiguste vahel mis on nüüd siis edasi, edasi juhtunud, see direktiiv on vajalik selleks, et meil oleksid, oleks õiglane tasustamine digitaalmaailmas autoriõigustega hõlmatud teoste eest, aga mina olen oma meilipostkasti saanud tuhandeid meile kodanikelt, kes tunnevad muret tagatreplejate pärast. internet muutub kogu aeg ja virtuaalmaailma arengut ei saa kunagi piirata selle kokkuleppega tegelikult kaitstakse internetivabadust ning antakse lihtsalt internetiplatvormidele ka oma vastutus ning sellega seotud kohustused. härra Aguilar de Garcia, proua Aguilar de Garcia, suur tänu! arutelu on lõpule jõudmas ja tegemist on äärmiselt vastuolulise aruteluga, mitte sellepärast, et meie arvamused lahkneksid, sellest ei ole mitte midagi, tavaliselt ongi arvamuste mitmekesisus üsnagi tervislik ning aitab arutelu arengule kaasa. siin me räägime aga olulisest õigusaktist digitaalturu arenguga seoses, inimesed on väga kirglikud selles arutelus ning esile on tõusnud väga suured vastuolud ja see on äh, tegelikult murettekitav, šokeeriv, sellepärast digitaalne turg on moonutatud ja selle direktiiviga me püüame seda natuke korvata ning autoriõigusi reguleerida. minu arvates oleme saavutanud õige tasakaalu, miks me oleme reguleerimise vastu, reguleerimine ei tähenda ju millegi keelustamist see tähendab lihtsalt seda, et me paneme paika mõningad standardid, mõningad reguleerivad sätted selle kohta, äh, et kõik äh, turutegijad teaksid, milliste mängureeglite järgi mäng käib. nii et kutsuksin kõiki üles seda direktiivi toetama. proua Vool, palun. mina olen laboristide kõneisik kultuuri äh, küsimustes Euroopa Liidus, olen ise töötanud samuti kultuurisektoris, mul oli oma väike keskmise suurusega ettevõte, mis tegutses ka digitaalmaailmas ja minu jaoks on tegemist kõige suurema Euroopa Liidu autoriõiguste reformiga viimase viieteistkümne aasta jooksul, sellega kärbitakse tehnoloogia hiidude võimu ka sellistes küsimustes nagu uudised ja, ja see tagab autoritele õiglase tasu tehtud töös, selle reformipaketiga korvatakse ebaõiglus, et millest lähtuvalt viiskümmend miljonit korda peab ühte laulu internetis mängima selleks, et kunstnik saaks selle eest natukenegi tasu. autoriõiguste omajad, autorid peavad saama tunnustuse ning väärilise tasu oma tehtud töö eest. sellega me stimuleerime loomingulisust ning investeeringuid loomesektorisse. tahaksin tänada organisatsioone nagu Directors UK ja UK Music. proua Wardi katkestatakse, aitäh, proua Ward, ütleb juhataja. ja nüüd saab sõna komisjoni asepresident, volinik Ansip, palun. Thank you, honorable president. I would like to. suur tänu, proua juhataja. tahaksin tänada austatud Euroopa Parlamendi liikmeid selle tänase arutelu eest väga paljud sõnavõtjad rääkisid üleslaadimise filtritest. Upload filtrid, üleslaadimise filtrid ei ole direktiivi tekstis sees. aga nagu me teame, neid kasutatakse, neid kasutavad suured platvormid. direktiivi vastuhääletamine ei kõrvalda neid üleslaadimise filtreid otse vastupidi, direktiiv annab meie kodanikele võimaluse nõuda sisu taasüleslaadimist või sisu kõrvaldamist, mida nad peaksid saama üles laadida. see aitab praegust olukorda kõvasti parandada. autoriõiguste direktiivi hääletus tähendab sõnumit Euroopa loomesektorile. me tahame saata selge lihtsa sõnumi, me hoolime teist, me kaitseme teid nii, et te saaksite jätkata oma hindamatu väärtusega tööd meie kultuuri nimel. kultuur on Euroopa ühiskonna alustala, kultuur on meie väärtuste ning inspiratsiooni allikas ning selle direktiivi tegelikud kasusaajad on Euroopa kodanikud. kaasajastatud õigusraamistik autoriõiguste küsimuses parandab nende juurdepääsu Euroopa kultuuriteostele, kunstiteostele ning kvaliteetsele ajakirjandusele. siin on mängus ka Euroopa Liidu suutlikkus tulla toime keeruliste digitaalarenguga seotud väljakutsetega. me mõistame, et Euroopa Parlamendis on erinevaid arvamusi, see on täiesti arusaadav selliste oluliste arutelude puhul kuulasime, millised on erinevate liikmete seisukohad, austame kõiki neid seisukohti, kuid oleme veendunud, et tekst, mis oli kolmepoolsete läbirääkimiste tulemuseks, on tasakaalustatud ning aitab meil saavutada oma eesmärki kaasajastatud autoriõiguste õigus. on aeg tegutseda ning muuta meie autoriõigus digitaalajastu vääriliseks. aitäh, lugupeetud juhataja, aitäh äh, härra Foss ning variraportöörid, aitäh, Euroopa Parlamendi liikmed! suur tänu, härra komisjoni asepresident Ansip ja tere tulemast kõigile ka minu poolt. võtan täiskogu juhtimise üle ja nüüd annan sõna Aksel Fossile, meie raportöörile. suur tänu, lugupeetud juhataja ka mõnede tänaste sõnavõttude juures tänases arutelus oli näha, et on ähm, tegelikult kaduma läinud asja tuum. Mm, selle reformiga ei teki tsensuuri, sellega ei piirata sõnavabadust, vaid selle reformiga me loome suurema õiguskindluse, et autoriõigusega kaitstud teostega käidakse õiguspäraselt ümber ning me pakume lisavõimalusi tarbijatele ja kasutajatele. Google, Facebook, Twitter na, püüavad seda kõike läbi muda tõmmata, nad ähm, maksavad palju raha selleks, et instrumentaliseerida survegruppe ja sellepärast küsimus ka selles, kas parlament, kas meie demokraatia üldse suudab võidelda võ Ehm, nende platvormide vastu meil on väga suur võim. me räägime siin põhiõiguste kaitsest, omandiõiguse kaitsest, ehm, ka intellektuaalse omandi kaitsest ning ehm, me räägime ka õiglasest tasust autoritele. meie kätes on Euroopa kultuuripärandi päästmine, et see ei jääks tehnoloogiaettevõtete monopolistide ekspluateerida me peame andma hädavajalikku kaitset meie loomeinimestele ja sellepärast palun, et te toetaksite tänast ettepanekut tasakaalustatud reformiks. suur tänu. suur tänu, kolleeg Foss. sellega on meie arutelu lõppenud, hääletus toimub täna.